Could the colleagues from the socialist group äh, sotsiaaldemokraadid, jah, olete kohale jõudnud. me ootasime teid, proua Kreel. ja. Uh, äh, kallid kolleegid, jätkame istungit. meil on veel jäänud natukene hääletada ning tahaksin teile meelde tuletada, et oleme lisa üks juures, kelle nimekiri eh, langeb minu omaga kokku, siis oleme leheküljel kolmsada kakskümmend neli, muudatus tuhat kaheksasada kaheksa. ma eh, eh, esinaine vabandab, et ta võib-olla jääb mõnikord numbrite hääldusega hätta aga ta ütleb, et on pikast hääletamisest juba väsinud, niisiis alustame hääletust. Sorry, Elizabeth, you are already in favor or you, okay, good, so one eight. niisiis äh,, proua Schröder on juba nõus, jah niisiis alustame hääletust, niisiis äh, äh, tuhat kaheksasada kaheksa, kes on poolt, vastu. Äh, kahjuks lükati see ettepanek tagasi ITRE sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud ta, tagasi lükatud. ITRE sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud It... niisiis me hääletasime praegu esimest osa ja nüüd hääletame ITRE sada kolmteist teist osa kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd ITRE sada kolmteist kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja viies osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ITRE sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapoolet, vastu võetud, tuhat kaheksasada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada üheksa langeb ära, ei, seda tuleb ikkagi hääletada ah,, see on hoopis tagasi võetud, tuhat kaheksasada kümme siis. niisiis, tuhat kaheksasada üheksa hääletame, kes on poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, tuhat kaheksasada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kaheksasada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd NV viiskümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi viiskümmend neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kaheksateist poolt. ei, üks hetk. see langeb ära, tuhat kaheksasada kaheksateist langeb ära, nüüd Envi viiskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd NV viiskümmend viis, teine osa. seda me hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tuhat kaheksasada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kultuur seitseteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kakskümmend. üks hetk. jah, seda me hääletame, tuhat kaheksasada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kultuur seitseteist, teine osa. ei, see langeb ära. nüüd tuhat kaheksasada kakskümmend üks. see langeb ka ära kultuur seitseteist kolmas osa. ka see langeb ära, TRAN kolmkümmend seitse, hääletame TRAN kolmkümmend seitse, et kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TRAN kolmkümmend, TRAN nelikümmend, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TRAN kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran kolmkümmend üheksa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kakskümmend kuus, poolt, üks hetk. see langeb ära ka tuhat kaheksasada kakskümmend seitse langeb ära, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa langevad ka ära, äh, tööhõive kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kultuur kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur üheksateist poolt, vastu, ei, üks hetk. me peame kontrollima, kas seda on vaja hääletada. jah, see langeb hoopis ära, nii et, et eh, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, tuhat kaheksasada kolmkümmend kaheksa langeb ära, tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa langeb ära, tu-, tööhõive kakssada kakskümmend viis langeb ära, nüüd tuhat kaheksasada nelikümmend, tuhat kaheksasada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kakssada kakskümmend kuus, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada nelikümmend viis langeb ära, tuhat kaheksasada nelikümmend kuus langeb ka ära, samuti nelikümmend seitse ja tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat kaheksasada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada viiskümmend üks, seda me hääletame, jah, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive kakssada kolmkümmend üks langeb ära, tuhat kaheksasada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kaheksasada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd tuhat kaheksasada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kakssada kolmkümmend neli, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment kakssada kolmkümmend viis langeb ära, kakssada kolmkümmend kuus hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kaheksasada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada kuuskümmend kuus langeb ära, tööhõive kakssada nelikümmend üks, seda hääletame. niisiis, tööhõive kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kahe-. hästi, teeme veel üks kord. tuhat kaheksasada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kaheksasada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kakssada nelikümmend kaks hääletame. kes on poolt? tegu on lisaga neli. tööhõive kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kaheksasada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kakssada nelikümmend kolm, ei, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kaheksasada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kaheksasada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. selle osa hääletamise oleme lõpetanud nüüd ja nüüd ma Äh, tahaksin paluda, et me saaksime aru, mida me nüüd hääletasime, siis see hääletus annab mandaadi läbirääkimismeeskonnale, nii et, et me hääletasime mandaati läbirääkimismeeskonnale, keegi ei ole selle vastu. ja teine asi. mida me nüüd peame hääletama? mandaati me enda arust ju hääletasime juba seda mandaati, kas te tahate üle hääletada või? niisiis, minu küsimus teile oleks, kas te olete nõus nende muudatusettepanekutega kui mandaadiga läbirääkimismeeskonnale, et nad alustaks läbirääkimisi nõukoguga? tõstke palun käsi, kes on selle poolt. niisiis, mandaat on kinnitatud. kommentaarid saalist ilma mikrofonita. jah, kui teil mingi, midagi selle vastu ei ole, siis võime ju ka käe tõstmisega hääletada, aga kui te tahate kaardiga hääletada, äh, niisiis, alustame siis hääletust, hääletus on avatud kallid kolleegid, me hääletame selle poolt, et tegemist on mandaadiga, mis võimaldab äh, läbirääkimistel alata. We, not everybody voted, I understand that ma saan aru, et osad kolleegid on juba la saalist lahkunud, kuigi nende kaardid on masinas, niisiis hääletuse praegu lõpetame. kolmkümmend neli on poolt, et sellest saab mandaat, niisiis suur enamus toetab läbirääkijaid. üks küsimus on mul teile veel. see puudutab läbirääkimismeeskonna moodustamist. komisjon peab ka selle meeskonna heaks kiitma ja ma teen ettepaneku, et läbirääkimismeeskonda äh, selle määruse osas äh, paneme järgmised inimesed, siis mina, mina ise, siis raportöörid ning äh, samuti Tööhõivekomisjoni arvamuse koostaja liitub meiega ning siis kõik variraportöörid, kes selle teema ja nende muudatusettepanekutega on tegelenud. tahaksin siis teie, teiepoolset kinnitust, kas te olete nõus sellise koosseisuga läbirääkimismeeskonnaga? jah, keegi ei ole vastu, suur aitäh. seega oleme läbirääkimiste jah, ma tean, et te soovisite sõna Uh, pärast sellist tohutu suurt hääletamist tahaksin tänada kõiki äh, kannatlikkuse eest, et te tõesti äh, nägite vaeva, andsite meile selle mandaadi ja mina ja Konstanza, me oleme teadlikud, äh, et äh, nendele muudatusettepanekutele vaatamata on äh, siiski veel väga paljusid, ähm, äh, palju asju, mis tuleb teha selleks, et saavutada kõige parem tulemus ning selle mandaadi baasil, nende kompromisside baasil, siis me peame läbirääkimisi ning nagu öeldud, niipea kui kiiresti tuleme selle teema juurde tagasi, me kuulsime täna hommikul eesistujamaalt Küproselt, et nad on valmis selle teemaga kiiresti edasi liikuma ja e, saame teile esitada siis muudatusettepanekud ka e, finantsmääruse ja põhjenduspunktide osas nii kiiresti kui võimalik e, nii et, et viimase poole aasta jooksul iga kuu me anname teile ülevaate järgmistest sammudest ja kogu sellest tööst, mida me, meie personal on teinud Äh, sellepärast et äh, me ei oleks nende muudatusettepanekutega kuhugi jõudnud, kui meil ei olnud, äh, kui meil ei oleks olnud väga head koostööd. ma tahaksin öelda, et me oleme tõesti käitunud väga avatult ja nüüd me tahaksime luua sellise olukorra, kus meie komisjon kõigi nende määruste puhul on esimene komisjon, kellel on olemas selline tasakaalustatud mandaat läbirääkimiste alustamiseks. me saame siin parlamendis kulutada tunde omavahelistele läbirääkimistele, aga palju parem on lähtuda nendest õigustest, mida aluslepingud meile annavad. ning ja suur aitäh selle mandaadi eest ja ja Konstantsa on ka minuga nõus, ta noogutab, nii et aitäh teile kõigile So uh, it's uh, jah. ma saan aru, et mõned on juba väga rahul saavutustega, aga ega töö ei ole lõppenud, raportöörid äh, peavad äh, ka jääma nüüd hääletama. Janni raport on järgmine ERDF-i osas, mis võib-olla on küll mahult natukene väiksem raport, aga hääletusnimekiri siiski üsna pikk kolleegid, lähme hääletuse juurde, nimelt äh, Euroopa Regionaalarengu Fond. kompromiss üks, poolt. konsensus toetab ka aitäh, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lehekülg seitse, kui meil on nüüd sama versioon, sada kakskümmend üheksa igal juhul poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kolmekümne esimest, hääletus on avatud rahvaparteid on üks üle. üks asendusliige, palun võtke oma kaart ära. hääletus on nüüd suletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis äh, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. tundub, et sama äh, häälte jagunemine, aga vaatame, sada kolmkümmend elektrooniliselt. hääletus on suletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kümme, sada nelikümmend neli poolt sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, poolt. proua esineja ütleb, et ta on segaduses. sada nelikümmend üheksa siiski poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja neljakümne üheksandat, palun hääletus on suletud. Äh, vastu võetud sada viiskümmend poolt, sada viiskümmend poolt. ei, siiski parandab esinejana saja viiekümne teine hääletusel. me tukume siin, arvab proua esinaine. hoopis äh, kompromiss kolm palun ärge aidake mind keegi, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, lehekülg kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, kontrollime saja viiekümne kaheksandat, palun üks sotsialist on meil üle. tagasi lükatud. Jan Olbrichti asi, jah. nojah, sada kuuskümmend kolm kolleegid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist Itrelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaksteist Itrelt poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, ta-, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, kontrollime palun saja kaheksakümne seitsmendat siiski sada kaheksakümmend seitse langeb hoopis ära. ma tahtsin kontrollida, kas te magate, aga te üldse ei reageeri. tähendab, on surnud. sada kaheksa. sada kaheksakümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, kontrollime saja üheksakümne viiendat. hääletus on avatud tagasi lükatud, suure häälteenamusega tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. nüüd ITRE kuusteist poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, seitsmes poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, kuues kompromiss poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks poolt, kakssada kaks poolt. ainult äh, härra äh, Lambert ja Sean Kelly äh, hääletavad siin kahekesi, ma ei tea, kas te toetate Rahvapartei või ei. kakssada kaks on hääletusel kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada, kakssada kakskümmend seitse eelistab kolleeg siin kõrvalt. kakssada kakskümmend seitse, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kahesaja kahekümne kaheksandat. see on suletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. seitsmes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viieteistkümnes muudatusettepanek poolt. kolleegid, kui te käsi ei tõsta, raske aru saada, vastu. tundub, et peame kontrollima, mul on väga kahju, aga kui käsi ei tõsta, siis ma aru ei saa. viieteistkümnes muudatusettepanek elektrooniliselt hääletusel. nüüd see on suletud, tagasi lükatud seitsme häälega. no nüüd kakssada kolmkümmend üheksa poolt. kakssada kolmkümmend üheksa. Lambert, mis teed seal? poolt vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli vabandust, ütleb proua esinaine, te hääletagi hoopis kakssada nelikümmend hääletusel. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes kompromiss poolt, vastu. tundub, et vastu võetud kui sotsialistid kontrollida ei taha, siis me ei kontrolli. edasi on tagasi võetud. seega nüüd siis kompromiss üheksa. kolleegid, kompromiss üheksa, siin on kaks osa, esimene osa kõigepealt hääletusele poolt. vastu. kontrollime kaheksateist üheksanda kompromissi esimest osa. proua Telli soovib sõna. ma, ma ei saa aru, see kompromiss võeti ju vastu, me ei pea eraldi hääletama. kolleegid, uuesti. teine osa poolt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 proua esinaine ütleb, et ta vabandab, tuleb hääletada uuesti see teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nii et teine osa, nagu öeldud, vastu võetud. nüüd keerame lehekülje kuus, kolmkümmend ette. kakssada seitsekümmend üks. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss üksteist, järgmisel leheküljel poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. nüüd jällegi langeb palju vahele, välja vabandust, ja jõuame kolmekümne neljandale leheküljele ja muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaks hääletusel, poolt lehekülg on kolmkümmend neli, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kahes osas nüüd kompromiss kaks, mõlemad osad seekord hääletusel, nii et esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmsada muudatusettepanek lehekülg kolmkümmend kuus kolmesajas muudatusettepanek. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist A kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis muudatusettepanek kolmsada seitseteist, leheküljel kolmkümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üks poolt, vastu. ma ei tea, peame kontrollima. tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt kolmsada kaheksateist poolt, vastu. kontrollime kolmesaja kaheksateistkümnendat. And it's rejected uh.... tagasi lükatud. kolmsada, vabandust, eelarve üheteistkümnes lehekülje keskel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend poolt, kolmsada kolmkümmend poolt, lehekülg kolmkümmend üheksa to, with those which are below. But, in my opinion, but it falls. It, but we can vote. We can vote, okay. 320, okay. 320 poolt, vastu ära pooldud, vastu võetud. nüüd siis kolmsada kolmkümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kolm, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE langeb ära ja nüüd kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. reegel nelikümmend kaks. kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend üheksa hääletajat läbi, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu ja kontrollime kolmesaja viiekümne seitsmendat. The vote. No, we close and it's rejected. tagasi lükatud kakskümmend üheksa ITRE, kakskümmend üheksa ITRE poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd ITRE kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm kuus üks poolt vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud. kolm, kuus, kaheksa. ei, ma parandan, ITRE kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm, seitse, null poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mida? ma eksisin, see on vastu võetud. Te ei saanud aru, mida ma silmas pidasin kolmkümmend neli ITRE. ah õigus, seda me ei hääleta. nüüd on kolm kaheksa null. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm kaheksa üks. see õigus, see langeb ära. nüüd on kolmkümmend viis ITRE, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa kolm, kolm kaheksa kolm, poolt, vastu me kontrollime elektrooniliselt. Lambert, sinu positiivne suhtumine päästaks olukorra. sa tekitad segadust ja ma pean kogu aeg kontrollima. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd kolm kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd me liigume edasi. leheküljele nelikümmend kuus, kolm üheksa seitse, kolm üheksa seitse, kas te leidsite? poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kolm üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, null, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli null kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada viisteist poolt, vastu, me kontrollime. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud kakskümmend kaheksa Tran poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kolmkümmend üheksa Itrelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kolm, null poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud. nelikümmend neli Itre poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, üks, kuus poolt vastu. me kontrollime nelisada kuusteist elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud. neli, kolm, üks poolt vastu, selgelt tagasi lükatud. neli, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, ta-, tagasi lükatud nelikümmend kolm, nelikümmend viis Iitre poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neli, kaks, neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neli, kaks, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend Iitre poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks Iitre poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks Iitre poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa Trann poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neli, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, kaheksa poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud. pigem kontrollime. me kontrollime elektrooniliselt neli, kolm, kaheksat hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. neliteist Envi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist Envi poolt, vastu. tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, neli, seitse, leheküljel viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lehekülg viiskümmend kuus. ei, ei, enne on lehekülg viiskümmend viis, parandatakse esimeest, kompromiss üheksateist. hääletagem kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd neli, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kuus, kolm. neli, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume leheküljele kuuskümmend kaks, nelisada kaheksakümmend, neljasaja kaheksakümnes muudatusettepanek, leheküljel kuuskümmend kaks nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist Envi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud. me kontrollime, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud neli kaheksa kaheksa, neli kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd nelisada üheksakümmend viis vastu võetud neli, üheksa, kaheksa, ei, vabandan, neli, üheksa, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, üheksa, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, üheksa, üheksa, poolt, vastu. me kontrollime neljasada üheksakümne üheksandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viissada poolt, vastu erapooletud, tagasi, vastu võetud. kaheksateist Envi poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on kakskümmend üheksa hääletame kahtekümne üheksandat poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis null seitse, viis null seitse poolt, vastu me kontrollime viiesaja seitsmendat muudatusettepanekut, hääletamine on alanud. tagasi lükatud. viis null kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend Envi poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kolm poolt vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt vastu erapooletud vastu võetud, viis üks viis, viis üks viis poolt vastu erapooletud vastu võetud viissada neliteist. hääletame elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. ma näen, kes teist tegelikult ei hääleta. viis, üks, seitse poolt. viis, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, üheksa poolt. ei, see langeb ära, palun vabandust, ütleb esinaine. viis, kaks, null viis, kaks, null, leheküljel kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, üks poolt, vastu. minu meelest vastu võetud. no kontrollime siis. kui te armastate nii kangesti kontrollimist kakskümmend neli vastu, kakskümmend üks poolt, seega tagasi lükatud kakskümmend neli Envi poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend neli Envilt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud kakskümmend pool, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. viis, kaks, kaks, viis, kaks, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kakskümmend neli poolt. ahoi, see on osade kaupa hääletamine, e, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kaks, viis. ah, õigus, see langeb ära, ütleb proua esinaine. ei, ikkagi me hääletame viis, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd viis, kolm, kolm viis kak-, viis kolm kolm. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kui tahate nii kangesti elektrooniliselt hääletada, siis kontrollime muudatusettepanekut viis kolm kolm ja see on tagasi lükatud. kolleegid, lehekülg eh, seitsekümmend viis kolm viis. Postinaaru muudatusettepanek. kas te leidsite selle koha? see on leheküljel seitsekümmend kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. oleks pidanud neid hääletama osade kaupa, eelmise hääletuse tühistame, esimese osa poolt hääletame nüüd. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja teine osa poolt, teine osa, viiesaja kolmekümne üheksanda muudatusettepaneku teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd viis, neli, null poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut viissada nelikümmend elektrooniliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. leheküljel seitsekümmend kaks, viis, viis, kolm, kahes osas, viis, viis, kolm, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu tagasi lükatud või? me peame kontrollima, see on väga kummaline. muudatusettepanek viis, viis, kolm, osade kaupa hääletus, esimene osa. hääletus on alanud. osales hääletamises ainult nelikümmend üks inimest, ma ei tea, kas me saame sellega, vaat nüüd on nelikümmend seitse ja nüüd ta on tõesti tagasi lükatud liigume teise osa juurde. see on selgelt tagasi lükatud. viis, viis, neli, viis, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, see on selgelt tagasi lükatud, kolmkümmend seitse tran poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ei ole päris selge. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek number kolmkümmend seitse, TRAN, hääletamine on alanud. ja see on tagasi lükatud. viis, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss number kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, seitse, kuus ei ole lehekülje seitsekümmend kuus, muudatusettepanek nelikümmend üks. ja kinnitan, et see on leheküljel seitsekümmend seitse. poolt, poolt, neljakümne üks trann, kes on poolt, vastu. veel üks kord, palun, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, seitse, kuus osade kaupa, viissada seitsekümmend kuus, esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, seitse, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis, seitse, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, kuus, viis, kaheksa, kuus leheküljel seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, üheksa, kaks poolt vastu, erapooletud. ma ei saa täpselt aru. mis? keegi ei palunud kontrollida, seega on vastu võetud. viis, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ah õigus, see on kahes osas, esimene osa viis, kaheksa, seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaheksa, kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa teine osa tagasi lükatud. viis, kaheksa, üheksa, teised kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üheksa, kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üheksa, üks poolt vastu, erapooletud. minu meelest vastu võetud, aga me võime kontrollida. see pole küll väga arukas, aga mis ma saan teha? on tagasi lükatud nelikümmend kolm tran poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli tran poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus null üks poolt, vastu, erapooletud, vas-, tagasi lükatud kuus null kaks poolt. no on ju vaja hääletada, kuussada üks lükati ju tagasi miks me siis hääletasime? me võtsime vastu muudatusettepaneku kolmkümmend seitse ja seega on kuussada üks ja kuussada kaks sellega ju kaetud Te räägite kolmekümne seitsmendast, aga tegelikult äh, kuussada kaks peaks hääletusele tulema veel üks kord ja siin on lihtsalt need märkused läinud sassi. Yes, you say, so if you answer yes, we vote six oh two again. hääletame kuus null kaks uuesti poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus null kolm poolt, selgub, et kuuesaja neljandat tuleb kõigepealt hääletada poolt, vastu. kuussada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus null kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus null seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus null kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuussada üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada neliteist poolt, kuussada neliteist, kuussada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada, kuussada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanek kuus, kaks, üks elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud kuus, kaks, seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus, kaks, üheksa, poolt. minu meelest peaks kolmsada kakskümmend üheksa tulema hääletusele aga pööran tähelepanu sellele, et tänu sellele muudatusettepanekuga on ka kodututel inimestel Federist õigus äh, abi saada. Äh, rahv-, äh, raportöör on vastu sellele, aga mina olen Euroopa kodutute strateegia raportöör ja täna selle muudatusettepanekuga võime no, täieliku strateegia käivitada selles osas, pööran lihtsalt teie tähelepanu sellele Jan, kas sa soovid midagi märkida selles osas? ei, siis paneme lihtsalt hääletusele. kolm, kuussada kakskümmend üheksa. Right? So we vote six. kuus, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kahjuks on see tagasi lükatud. kuus, kolm, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kolm, neli poolt, kuus, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kolm, neli, kontrollime ja see on selgelt tagasi lükatud. kolmekümne nelja vastuhäälega. kõike sa, Joachim, ei saa. kuus, kaks, kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus, kolm, kuus, kuus, kolm, kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus, neli, kaheksa. ei, ei, ei. kuus, neli, kaheksa siiski poolt. alles kuus neli kaheksa, sest muudatusettepanek nelikümmend võeti vastu. kuus neli kaheksa poolt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on komp-, vaat nüüd on kompromiss kuus neli või nüüd on muudatusettepanek kuus neli kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, kuus, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kuus, viis, üheksa, kahes osas, esimene osa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletud, vastu võetud. me kontrollime kuus, viis, üheksa, teist osa took me. You just you don't close. You close. Close. And it's 24 against 22 in kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, niisiis tulemus oli väga tasavägine, aga siiski tagasi lükatud teine osa. nüüd lehekülg kaheksakümmend kaheksa, ITRE kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ja me ootame, kuni te kõik sinna jõuate. Fifty tran, we should vote. Which page? mis leheküljel me olemegi? kaheksakümmend üheksa, viiskümmend transport niisiis transport viiskümmend. jah, kaheksakümne üheksandal leheküljel artikkel kuus, äh, transport viiskümmend kas te leidsite koha, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? ja muudatus seitsekümmend seitse nüüd, mis minu äh, hääletusnimekirjas on leheküljel sada kolm. tegemist on artikliga üheksa, muudatus seitsekümmend seitse. Necessary to board all of them. Okay, thank you very much.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 niisiis, härra Olbrich, mida me peame hääletama? enne kompromissi kakskümmend üheksa peame hääletama kakskümmend kaheksa envit ja kuuskümmend seitse envit. Can we, are you prepared to vote? olete te nüüd valmis hääletama? So can we vote twenty eight? Äh, siis Envi äh, kakskümmend kaheksa, kes on poolt. Envi kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis ITRE kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. ja kas saame nüüd minna seitsmekümne seitsme juurde? hästi seitsekümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada nelikümmend, ei, seitsekümmend kaheksa ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Need on siin mõned tagasi võetud seitsesada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsesada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada nelikümmend seitset tuleb hääletada, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada nelikümmend, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend kolm poolt. kontrollime seitsesada viiskümmend kahte. niisiis, seitsesada viiskümmend kaks, kontroll, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks kolme vastu. seitsesada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa transpordikomisjonilt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada viiskümmend kuus langeb ära või ei lange? kõikid, seitsesada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitsesada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsesada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsesada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsesada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitsesada kuuskümmend kuus, kuuskümmend viis on identne, seitsesada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi, teeme veel ükskord, vastu võetud, vastu võetud Tran viiskümmend üheksa järgmisena poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, seitsekümmend üheksa langeb ära ja viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, ei, seitsesada üheksakümmend enne poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd. me oleme nüüd siis nii-öelda lõpetanud, jah? või mida me nüüd peame hääletama? No, no, I know this, but the vote is finished. So, dear colleagues, two more questions like after äh, kallid kolleegid, jällegi kaks küsimust nagu pärast eelmistki hääletust, me peame leppima kokku, et see, mida me nüüd just hääletasime, on mandaadiks läbirääkimismeeskonnale, et nad saaksid alustada läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga, kas te olete nõus pidama seda mandaadiks? jah. teeme elektrooniliselt. hääletus on alanud kõik, hääletage palun. kaks inimest ei ole veel hääletanud. sulgeme siis hääletuse, lõpetame. kolmkümmend seitse poolt, neli vastu. ja teine küsimus kas läbirääkimismeeskond on jällegi sama, et eh, juhataja, raportöör ja variraportöörid? olete nõus sellise läbirääkimismeeskonnaga? jah. Jan Olbricht soovib sõna võtta like. kõigepealt tahaksin eh, tänada kõiki ja iseäranis variraportööre, eh, kes aitasid teha kompromisse ja samuti tahaksin eh, tänada paljusid kolleege, kes muulsid oma esialgset seisukohta pärast kompromisside nägemist võib-olla lubate mulle mõned märkused. kõigepealt väga ta-, tihti mina pakkusin välja, et me hääletame millegi vastu, mis on õige, aga mille nõukogu on juba välja pakkunud ja äh, poli- ja fraktsioonide variraportöörid said informatsiooni, millele ma tahan öelda ei, kuigi ma olen sellega nõus, aga ma tean, et nõukogu pakub nad niikuinii välja. teiseks, väga sageli mitmetes muudatusettepanekutes tehti ettepanekuid muuta temaatilisi eesmärke ning me leppisime kokku üldised temaatilised eesmärgid. ma üritasin siis luua sidet üldmääruse ja oma määruse vahel. ma ei tahtnud hakata siin looma vastuolusid kahe määruse vahel ja seetõttu ma tegin ettepaneku vähendada temaatilisi eesmärke ja kolmandaks need elemendid, mis, mis juba niikuinii on sees, nagu näiteks Karima Teili ettepanek, mis puudutab kodutuid. mul ei ole mitte midagi kodutute vastu, aga see asi on juba sees selles olemasolevas tekstis nii et, et ma tahtsin korrata või vältida seda olukorda, et me iseäranis midagi kordame Äh, äh, siin ei ole tegu mingi skandaaliga, tegemist on lihtsalt loogilise loog,, loogilise lähenemisega, et elementide liigsust vältida. Äh, ma ei soovi praegu mingeid arutelusid, ütleb proua Hüübner, aga ma saan aru, et ka härra Piiper soovib sõna võtta. kui teil on tõesti midagi asjakohast öelda, siis palun tehke seda, aga meil on veel vaja hääletada. no noh ma tahaksin ainult viidata sellele. ainult sellele, et kompromissid esitati meile eile õhtul ja Jan Albrecht ütles meile sõna-sõnalt, kompromisse enam ei saa muuta. see tähendab, et komisjoni tavaliikmel pole vähimatki võimalust neid kompromisse mõjutada ja tulemuseks on see kullajann, et väga paljud ei saa seda hääletustulemust toetada. ma soovin, et sa seda arvestaksid. ma soovin, et sa oleksid aus ja õiglane ja kaasaksid ka need, kes ei saanud täna oma jah-sõna anda ja seda toetada ja selleks, et projekti äh, ja selleks, et projekti mitte ohustada, siis anna andeks, sa pead ka meiesugustega arvestama, see ei olnud aus ega õiglane. Jan Olbrist, ma pean natukene seda asja ikkagi selgitama ka, andke mulle vastus. ma üritan nüüd oma sõnades olla äärmiselt diplomaatiline ja ütlen, et tegelikult tuleb tõtt ka tõde välja öelda. teinekord tuleb lihtsalt öelda nii, nagu asjad on. kompromissid edastati kõikidele eh, liikmetele ja variraportööridele juba mõned päevad tagasi ja küsiti küsimus, kas teie muudatusettepanek, olete nõus sellega, et muudatusettepanek on kompromissis? ma osade kaupa hääletust ette, ette ei pannud, sellepärast et tähtaeg oli juba kukkunud selleks. ainus kompromiss, mis pärineb eile õhtust, nagu te väga hästi teate, oli see, mille pak-, mille pakkusid välja Saksa kolleegid ja leppisime selles kokku siis Prantsuse kolleegidega, kui te olete selle vastu, siis äh, jumal teiega, aga lõpuks õnnestus meil siiski leida väga raskes küsimuses kompromissi ja mõlemad ko kolleegid olid kompromissi altid. kui te nüüd äh, kritiseerite äh, kolleege selles, et nad olid kompromissile valmis minema, siis on see teie asi, mina sellega nõus ei saa olla Äh, nõus, see oli ainus kompromiss, mille osas lepiti kokku eile õhtul. ei ole tõsi, et kõikides kompromissides alles eile saavutati kokkulepe. proua Teli, ma annan teile veel korraks sõna. aga siis on see arutelu läbi. jah, ma tahaksin äh, ühte minutit kasutada selleks, mida ütles härra Olbricht nüüd kodutud inimesed on kompromissis ja saavad fondist toetust. kui nüüd homme ei, tegelikult on risk aga väga suur, et tegelikult need inimesed jäid siit välja. see teema on väga oluline, me peame tuletama meelde seda, et meie komisjon ei saa selle ees silmi kinni pigistada Äh, ja kolleegid, ma tänan teid toet-. Konstantin Kreel, palun veel. üsna lühidalt. kui me pärast niisugust hääletamist asume detailaruteludeni, siis on see minu jaoks täiesti lubamatu, minu arvates on aga kodutud ka inimesed ja ausalt öeldes, eh, kui me püüame siin oma poliitiliste vaidluste arvelt nende olukorda halvendada, siis on see lubamatu. nüüd läheme hääletuse juurde. härra Postinaru raport, mis loodetavasti läheb lihtsalt, aga ega kunagi ei tea alustagem hääletusest, kompromiss viis. kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, ei, vabandust, siia jah, on esitatud suuline muudatusettepanek raportöörilt, härra Postinaru, jah, suuline muudatusettepanek ja ettepanek on võtta Äh, võta osa tekstist siit välja äh, ja ülejäänud osa tekstist jääb samaks. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule, kui ei, siis muudetud kujul hääletusele kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kümnes kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kaheksa ITRE-lt poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromissi üheksa kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, seitsekümmend neli kompromissi all on see kohe seal. seitsekümmend neli. pärast üheksateistkümnendat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd on muudatusettepanek seitsekümmend seitse, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümne kolmandas kahes osas hääletame ainult teist osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist liitrit poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus Envilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kahes osas ja hääletame ainult teist osa, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis ülejäänud lisad kõik langevad välja ja lähme põhjenduspunktidesse kompromiss üks leidsite? kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm. muudatusettepanek kolm poolt. kolmas eelarvelt jah, poolt, vastu. ma ei saa praegu hästi aru. poolt kõigepealt, ahah, jah praegu oli hääletusel kolmas ja te tõstate mõlemaid käsi, ma ei saa aru, mida te siin mõtlete. kontrollime. eelarvekomisjoni kolmas muudatusettepanek. vastu võetud, vaadake, kui suure häälteenamusega ITRE kaks poolt, vastu, erapooletud. ei tea, kaks kontrollime. hääled on avatud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli eelarvekomisjonilt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viies osade kaupa, mõlemad osad, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu. kontrollime palun kuueteistkümnendat, hääletus on avatud kontrolliks kakskümmend kolm vastu, kakskümmend poolt tagasi lükatud, kuues eelarvelt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepanekule vastu, ei ole, siis hääletame muudetud kuul poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse eelarvelt poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kaks transpordikomisjoni poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud ja mis nüüd siis saab? neljas transpordikomisjonilt poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, viies poolt vastu erapooletud vastu võetud vist Äh, viies on kontrollis, hääletus on avatud. Lambea, mis me peame tegema nüüd? vastu võetud kakskümmend viis üheksateistkümne vastu. nüüd siis kuues transpordikomisjoni poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsmes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Viktor, mis jama nüüd on? kümme minutit ja kogu asi valmis enne kui ma sulle sõna annan, tahaksin ma nüüd ka need kaks asja ära teha, mis alati tuleb ära teha kõigepealt, kas me peame seda mandaadiks Viktorile ja tema sõpradele selleks, et läbirääkimised avada? kas komisjon toetab seda? tõstke palun käsi, et me näeksime, et te tõesti toetate seda, et me sellise mandaadi anname ja teine küsimus jällegi siis läbirääkimiste meeskonnas eh, esinaine, raportöörid ja variraportöörid eh, ja mulle meeldiks, kui te näitaksite ka oma toetust sellele mõttele, toetate seda, aitäh, suur tänu ja läheme nüüd siis kiiresti. Manner and uh, Selle. Do we want, we have 15 minutes, uh, do we want to go on with the votes or we go? We, we can do one or we can do it tomorrow, I mean, it's, it's uh... We, we, we can vote now, we can start because we, we have 15 asi on selles, et meil on viisteist minutit jäänud ja kaks raportit Riiga. kas sa tahaks, et me alustame praegu ja võib-olla jõuame ka lõpule või pigem homme? aga kell viis täpselt me lõpetame. ja läheme äh. raportite juurde. aga sekretäriaadist kolleeg palus, et ärge arvestage sekretäriaadi viimast meili, mis saadeti kell neliteist viiskümmend viis välja. seal olev äh, hääletusnimekiri on tegelikult sama, mis eelmisel õhtul, ainult üks muutus. nimelt äh, muudatusettepanekud kolmteist ja kaks ja kolmteist ja sada viiskümmend üheksa, mis olid identsed ja sada viiskümmend kolm on identne saja viiekümne seitsmendaga, see kõik toimub leheküljel number kolm. aga eks hääletuse ajal on näha. nii et kui aru saate, siis on väga hea, mina ei saanud aru, aga ega mina ei peagi võib-olla aru saama, mind ei huvita ka, ütleb proua esinaine. Vote. Läheme hääletuse juurde. transpordi kaheksas poolt Lamberts vähemalt, Lambert ootab, teised ootavad, hääletame, kolleegid Riiga Manneri raport Euroopa territoriaalse koostöö kohta. hääletusnimekiri on ka selle jaoks koostatud. Te vaadake nüüd, mis seal kirjas on ja hakkame hääletama. transport kaheksa poolt. transpordi kaheksa poolt, vastu ei tea. kontrollime transpordi kaheksas. hääletus on avatud tagasi lükatud. nüüd äh, sada üks, sada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, kontrollime saja seitsmendat, hääletus on avatud hääletus nüüd suletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime palun saja kolmekümne esimest. hääletus on avatud, hääletus on suletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu vist vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks kiiresti veel üle saja kolme kümne neljandat. suletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt vast-, poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vastu poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm, kompromiss kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud Trans üksteist, äh, üks poolt, vastu, erapoolt, tagasi lükatud. Tran kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, ei tea, sada üheksakümmend kaheksa, kontrollime palun. tagasi lükatud kakskümmend neli, vastavalt kakskümmend pooldajat. Trans-, transport seitseteist, see on nüüd järgmisel leheküljel siiski, vabandust, kakssada seitse jäi vahele, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu. kontrollime kakssada kaheksat. tagasi lükatud. transport seitseteist poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus suulise muudatusettepanekuga raportöörilt keegi sellele vastu ei ole seega hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg üksteist, transport üheksateist, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, kontrollime kakssada viitekümmet kahte, hääletus on avatud hääletus on suletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime palun kahesaja kuuekümne kolmandat. oled sõna avatud. näed, see on suletud, tagasi lükatud kakskümmend, kahekümne kolme vastu, kakssada kuuskümmend seitse poolt, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kakssada üheksakümmend. ja osade kaupa teine osa, esimene osa parandab esinejana poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu ja erapooletud. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu. ei tea, kakssada üheksakümmend kolm kontrolli, hääletus on avatud. kakskümmend kaks kahekümne vastu tagasi lükatud, nüüd siis kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime kahesaja üheksakümne üheksandat, palun. hääletus on avatud. nüüd suletud ja see on vastu võetud kahekümne nelja poolt häälega kaheksateistkümne vastu. eelarve kontrollikomisjon kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kolm poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada kontrollikomisjoni neljas poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kolmsada neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada viis poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada seitse poolt vastu ja erapooletud vastu, tagasi lükatud kolmsada kaheksa, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada ühe, kümme poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaksteist poolt, vastu, era-, ei tea, kontrollime palun kolmesaja kaheteistkümnendat. So this is compat-, uh, identical with 13, okay hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud kahekümne seitsme vastuhäälega, kolmsada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitseteist poolt, vastu, ma ei tea, kolmsada seitseteist peame kontrollima elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud kahekümne kaheksa vastuhäälega, kolmsada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, me kontrollime kolm, kaks, kaheksat. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend neli poolthäälega vastu võetud. Tran kakskümmend üks poolt, vastu, minu meelest vastu võetud kui te ei nõua, no siis kontrollime. TRAN kakskümmend üks muudatusettepanek, hääletus on alanud. tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolm, üks poolt, vastu. ma ei tea, siis kontrollime kolm, kolm, üks elektrooniline hääletus. ja see on tagasi lükatud. kolm, kolm, kolm. kolm, kolm, kolm poolt, vastu. no ma ei tea, te ei hääleta ju, nii me peame jälle kontrollima. kolm, kolm, kolm elektrooniline hääletus ja see on tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetu, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, kaheksa või, ah ei, palun vabandust, muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu Frank teab, mida ta räägib, seega hääletame muudatusettepanekut nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolm, neli, üheksa, kolm, neli, üheksa poolt, vastu. me kontrollime muudatusettepanekut kolm, neli, üheksa elektrooniliselt meil on ju aega. hääletamine on lõppenud. üks sotsialist on liigselt hääletanud. igaüks tahab siin hääletada kui sa tahad hirmsasti hääletada, siis peab keegi teine sinu eest kaardi välja võtma, oma kaardi välja võtma hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kolm, viis, null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm, viis, üks poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud kas te ei saa ometi aru, kui keeruline on siin komisjonis hääletust läbi viia? palun väga, kolm, viis, üks hääletame elektrooniliselt. seitsekümmend seitse inimest hääletas kakskümmend üks vastu kaheksateist poolt, seega langeb ära kolm, viis, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, eelarve üksteist poolt, vastu erapooletud, tag-, vastu võetud, kolm, viis, neli, kolm, viis, neli, vastu võetud. kas nüüd on kond kuus, ei ole või on? nüüd on kond seitse hoopiski poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, kuus koos suulise muudatusettepanekuga poolt, kolm, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, viis, üheksa poolt, vastu. minu meelest tagasi lükatud, aga parem oleks kontrollida, kolm, viis, üheksa. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud kolm kuus null poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm kuus üks poolt vastu. kolm kuus üks kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd kond kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. minu meelest. kolm, kuus, kaks poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud. Jaanus, uurime mõnuga, kontrollime kakskümmend üks vastu kaheksa, üheksateist poolt, seega tagasi lükatud. kont üksteist poolt, kont üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm kuus kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm kuus neli, kolm kuus neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm kuus viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm kuus kuus poolt, vastu erapooletud. keegi ei protesteeri, siis on tagasi lükatud nelikümmend kaks, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kui vastu võetud, siis on järgmine Today, check, hea küll, äh, täiskogul ei saaks seda kunagi endale lubada, aga ma olen heas tujus, nii et hääletame ikka, hääletame jälle üle. kolm, kuus, kuus, hääletamine on alanud. Well, not everybody votes, but we can't make it, we have to close the votes, yeah, it's so much time. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks vastu, üheksateist poolt, seega oli see nagu väga napilt muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm kuus kaheksa poolt, kolm kuus kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm seitse null, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud RAN kakskümmend kolm poolt. Blocks, nobody against, so we vote the three RAN in blocks hääletame kolme transpordimuudatust plokina, poolt, vastu, erapooletu. kui te tahate hääletada kahekümne kuuendast kahekümne kaheksandani plokis, siis palun poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, RAN kakskümmend üheksa poolt. Ah, siin saab ka plokis hääletada kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktideni oleme jõudnud, nii et jätkame. Budget eelarve neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, eelarve viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss põhjenduspunkti üks osas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, ah ei, palun vabandust, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TRAN üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss põhjenduspunkti viis osas poolt vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss äh, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt vastu erapooletud vastu võetud, TRAN kolm poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, TRAN neli poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm poolt vastu erapooletud vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt vastu, minu meelest vastu võetud. me kontrollime Te veel kahetsete seda. muudatusettepanek seitsekümmend kolm. hääletamine on lõppenud ka kahe häälega tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud viis, seitse, viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt vastu. me ei tea, me kontrollime seitsekümne kaheksat elektrooniliselt hääletuna on tagasi lükatud, on lõppenud ja see on tagasi lükatud, eelarve kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend, osade kaupa hääletamine, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt. enne aga kontrollime kaheksakümmend kahte. kolmkümmend vastu, seega tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, RAN viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt. me kontrollime kaheksakümmend kuut. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa osade kaupa esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud eelarve kuu, üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud kümme, poolt vastu erapooletud, vastu võetud üksteist, poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend, poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks, poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu minu meelest tagasi lükatud, kontrollime üheksakümmend kolme. me hääletame üheksakümmend kolme ei, me hääletame üheksakümmend nelja, ei nüüd, jaa, see on nüüd üheksakümmend nelja elektrooniliselt, palun. hääletamine on alanud, me kontrollime üheksakümmend nelja elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse vastu, see on kaotatud üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, minu meelest vastu võetud Ko. eelarve kak-, eelarve kontroll kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, minu meelest vastu võetud hea küll, hea küll, kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa. üheksakümmend üheksa on tagasi lükatud me oleme selle hääletuse lõpetanud. Ah, sorry, sorry. Have... niisiis äh, nüüd jällegi sama küsimus, kas me lepime kokku, et see, mille üle me hääletasime, on mandaadiks läbirääkimismeeskonnale? jah, kõik on nõus. Be... ja teiseks, et läbirääkimismeeskond koosneb siis äh, komisjoni esinaisest, raportöörist ja variraportööridest ka sellega on kõik nõus, nagu ma aru saan. Äh, Miguel ütles, et kuna meil on viimane hääletus nii väike, siis võime selle ka praegu ära teha. nii et, et äh, kui äh, teil veel hääletusmeeleolu jätkub, siis jätkame. Joachim muidugi otsustab. So you don't know how to vote? tahad öelda, et sa ei tea, mis me peaks tegema või? me alati järgime seda, mida esinaine ütleb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 Are you ready to? Can we start the vote? kas me saaksime hääletusega alustada? jah, nüüd me hääletame siis Joachim Zelleri raportit, muudatus nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt. siin on suuline muudatus ka. kas äh, keegi on selle vastu? ei ole, siis hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vabandust, nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu. mulle tundub, et vastu võetud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, mulle tundub, et samuti vastu võetud, aga kui tahate, vaielge vastu. kompromiss üks, mida te tahate kontrollida, nelikümmend seitset, hästi, kontrollime neljakümmend seitset. saate rahuliku südamega magada mõned inimesed pole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu, see on vastu võetud nüüd kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist koos suulise muudatusega, keegi pole suulise muudatuse vastu, siis hääletame, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid nüüd kakskümmend viis poolt,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapo-, kontrollime viite. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu. nüüd äh, kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu. mulle tundub, et vastu võetud. nelikümmend poolt, tahate kontrollida mida? üheksat. hästi, kontrollime üheksat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu, see on vastu võetud, nüüd muudatus nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja olemegi lõpetanud Äh, kas te võite kinnitada, et see, mida me just äh, hääletasime, on Joachimile ja teistele läbirääkimismandaadiks, kõik on sellega nõus? Äh, teine küsimus, läbirääkimiste meeskond koosneb siis esinaisest, raportöörist ja variraportööridest, olete sellega nõus, aitäh. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Vlasaki raport.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 Like to... kallid kolleegid, mul on üks teadaanne äh, senikaua, kui te siin saalis olete veel, kuulake mind, kuna meil ei, homme ei lähe vaja poolteist tundi, mille me panime hääletamise jaoks kõrvale, sest me arvasime, et hääletus jätkub, me ei olnud äh, päris kindlad, kui palju aega meil see täna võtab Äh, selle asemel, et meil on homme kol-, kümme kolmkümmend hääletust ja jätkame päevakorrapunktidega. Äh, selle asemel, et me peatame istungi kümme kolmkümmend kuni kaksteist vahel, me lihtsalt jätkame punktidega, mis on päevakorras ja lõpetame homse istungi varem nii et, et palun arvestage siis sellega, et hääletust ei ole, aga hääletuseks ette nähtud ajal komisjoni istung jätkub ja nüüd siis jätkame päevakorraga, läheme päevakorrapunkti neliteist juurde, selleks on härra Vlasaki arvamus Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta ja härra Vlasak, teil on sõna. lugupeetud proua esimees, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada kõiki selle eest et me suutsime hääletamist lõpetada nii palju varem, see oli täiesti ootamatu ja minu meelest oli see tõepoolest suurepärane saavutus. ma tänan kõiki, tänan kõiki raportööre ja variraportööre ja see näitas, et me suudame tõesti partnerlikult äh, küsimusi lahendada. mis puudutab äh, teadus- ja arendustegevus, siis on teadustegevus väga oluline Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia seisukohalt. muuhulgas on see oluline piirkondade, linnade ja linnakogukondade arengu jaoks, ehkki seda pole alati siiani täielikul määral arvestatud. Euroopa Komisjon on kutsunud kõiki üles ka neid valdkondi kaasata tulevastesse teadusuuringu, teadusuuringu programmidesse. samas on oluline, e, oluliselt enamal määral arvestada Euroopa Liidu geograafilise eripäradega ja mitmekesisusega ja toetada piirkondade arengut seeläbi, see oleks ühelt poolt nii piirkondi kui teisalt ka teadustegevust edendav on oluline nii eh, piirkondade arengu eest hoolitseda kui ka piiriülese koostöö eest eh, võidelda. minu arvamuses ja esitatud seisukohad ja muudatusettepanekud peaksid andma oma panuse selleks, et väljendada teie seisukohti. seepärast tahaksin anda sõna teile, kallid kolleegid, et ma saaksin arvestada teie märkustega ja kui teil on aega ja kui te olete valmis, siis te võite loomulikult saata oma märkused mulle ka elektrooniliselt, et ma saaksin neid kaasata oma arvamusse. suur aitäh ja nüüd saavad sõna äh, variraportöörid ja härra Karuna on esimene variraportöör. ei, Miroslav on ka siin, vabandust siis härra Karonna, palun jätkake ma unustasin ära, et härra Mikolašik on ka variraportöör. jätkake palun. jah, ma olen ka nõus sellega, et komisjoni ettepanek eh, kaks tuhat, Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta on väga heaks lähtepunktiks selleks, et me saaksime määratleda Euroopa tegevuste teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni vallas. eriti on positiivne see asjaolu, et äh, sellel programmil on nüüd kolmesambaline struktuur ning äh, ühte programmi on äh, ühendatud siis kogu innovatsiooni ja teadusuuringute areng ja sealhulgas ka turud. erilist tähelepanu on pööratud VKE-dele, samuti on üritatud parandada halduslikku struktuuri mis äh, meisse puutub, siis meie Regionaalarengu Komisjonina peame äh, minu arvates korrigeerima äh, sellist lähenemist, lähenemist, mis puudutab Äh, suuremate regionaalsete ja kohalike omavalitsustega arvestamist. Nemad on väga olulised sidusrühmad. Nende jaoks on väga oluline, et see programm toimiks korralikult. nii et, et minu arvates on see üks äh, olulisi punkte. Äh, me peame täpsemalt määratlema selle rolli, mis on regionaalsetel ja kohalikel omavalitsustel, samuti on vaja rohkem sünergiat Äh, äh, selle programmi ja struktuurifondide vahel. Äh, me peame edendama sidet nende kahe vahel, me peame edendama sidemeid nende kahe väga olulise Euroopa poliitikate edendamise rahastamisvahendi vahel. samuti peame rõhutama kuivõrd olulised on investeeringud eh, teadusuuringutesse, eriti humanitaarteaduste vallas ja kui oluline Euroopa kultuuri ja kunstipärandi kaitsmine. Need on eh, need terviku osad, mis võib-olla vajaksid eh, Horisont kaks tuhat kahekümnes rohkem rõhutamist ning me esitame ka raportöörile vastavaid muudatusettepanekuid. aitäh! aitäh ja nüüd härra Mikolassik. aitäh. lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin äh, äh, avaldada tunnustust äh, sellele üsna huvitavale dokumendile, mida me praegu arutame Äh, ootan suure huviga koostööd raportööriga ja kõigi teiste kolleegidega. koos härra Vlasakiga oleme me siiani väga head koostööd teinud, me oleme lähedased sõbrad, kaastöötajad, nii et, et seetõttu on väga hea temaga ka tulevikus äh, koostööd teha ja nendes küsimustes edasi liikuda, eriti majanduskriisi ajal ja säästumeetmete ajal Äh, sellel ajal on väga oluline mõelda Euroopa Liidu tulevasele suunale ja arukatele investeeringutele tulevikku. Äh, tipptaseme rõhutamine teadus- ja arengutegevuses on väga oluline selleks, et meil oleks jätkusuutlik majanduskasv ja äh, jõukus, samuti et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline. programm Horisont kaks tuhat kakskümmend saab anda olulise panuse selliste oluliste sotsiaalsete probleemide lahendamisse Euroopa äh, Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisse ja Euroopa tööstuse potentsiaali taastamisele maailmas. selleks, et neid eesmärke saavutada, on terve rida erinevaid toetusmeetmeid, mis on siis äh, suunatud innovatsioonile ja teadusuuringutele. selleks, et me saavutaksime äh, Horisont kaks tuhat kahekümne tõhusa ellurakendamise, on äärmiselt oluline kinni pidada nendest menetlustest, mis äh, jaga, mis tagavad projektide võimalikult lihtsa rahastamise, nii et, et VKE-d saaksid äh, hõlpsasti osaleda, nagu ütles ka eelkõneleja. see on ka minu jaoks oluliseks lähtepunktiks, VKE-d ja nende juurdepääs nendele vahenditele. samuti tahaksin rõhutada veel ühte minu arust väga olulist äh, aspekti Euroopa Liidu teadusuuringutes teadusuuringuid tehakse erinevates valdkondades, mitte ainult tehnolo-, tehnika vallas, vaid ka bioloogia vallas, meditsiini vallas ning tipptase nendes valdkondades äh, tuleb ka saavutada, äh, pidades kinni praegustest eetilistest ja monaarsetest standarditest äh, nendest standarditest, mida Euroopa Liit toetab. Need põhimõtted on kirjas aluslepingutes, samuti põhiõiguste hartas ja teistes olulistes juriidilistes dokumentides. tipptase äh, tähendab Euroopa teadusuuringute kõrget taset ja minu arvates tähendab see ka kõrgeid eetilisi standardeid. ning seetõttu peame me olema väga tähelepanelikud, kallid kolleegid me peame pöörama tähelepanu sellele, et moraalsed ja eetilised standardid, nii nagu nad on kajastatud juriidilistes dokumentides ja nagu kohus neid on kinnitanud, et me nendega pidevalt arendame, arvestame teadus-arendustegevuses kõigis liigis, liikmesriikides. Nende teadusuuringute rahastamine äh, mis on seotud ka selliste eetiliste küsimustega Äh, ja, ja teadusuuringute rahastamine, mis ei ole kooskõlas nende eetiliste standarditega, on lubamatu. see ei ole kooskõlas selle tipptasemega, millest ma kõnelesin, aitäh. Äh, suur aitäh. ja nüüd proua Õrre. Äh, aitäh. tahaksin eeskätt tänada raportööri sest et tema ettepanekutes on arvestatud just seda, mis on meie komisjoni seisukohast oluline ja mille eest me oleme vastutavad. on väga oluline, et seitsmenda teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogrammile järgnev Horisont kakskümmend kakskümmend väljendaks meie huve ja me keskenduksime just eeskätt meie jaoks olulisele. minu meelest on oluline rõhutada piirkondade arengut ja piiriülest koostööd ja minu arvates see on tõepoolest see valdkond, mida tuleks aga veel äh, tugevdada, on äh, äh, kodanikuühiskonna aspekt, selles osas teeme ka oma muudatusettepanekuid, aga muus osas tervitame me raportööri ja toetame tema ettepanekuid ja oleme valmis temaga heaks koostööks. okei, tänan. suur tänu. komisjoni esindaja, kas te soovite ka midagi lisada? ei, siiski härra Van Nistelrooy. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu. mulle tundus, et ma jäin jälle hiljaks, aga õnneks siiski mitte. tegemist on ühe võib-olla kõige olulisema programmiga praegu. tegemist on programmiga, kus äh, räägitakse sünergiast regionaalpoliitika instrumentide vahel, RDF, see temaatiline kontsentratsioon, mida me oleme praegu näinud, ja see viib meid äh, olukorda, kus on võimalik need äh, erinevad programmid rihtida kakskümmend kakskümmend strateegiaga. hetk tagasi me hääletasime territoriaalse koostöö osas mille me tõime väga selgelt sisse, millesse me tõime väga konkreetseid ettepanekuid. selleks, et tagada koostöö regioonide vahel, et saavutada siis edu kõikides piirkondades ja see on see erinevus nende programmidega, mis olid varem. praegune Horisont ja seitsmes raamdirektiiv teistel alustel. Äh, nüüd on need programmid toodud sisse territoriaalsesse koostöösse, kus nad enne olid väljas. ja see teeb mulle suurt heameelt. sellepärast, et Horisont programmis on üks väga oluline kriteerium, nimelt suurepärasus. kõige paremad professorid, ükskõik kust nad ka pärit on, valitakse välja, kui nad tahavad koostööd teha. aga on väga palju selliseid piirkondi, kellel on väga suur potentsiaal. väga paljudes valdkondades energia, kliimaküsimused, sotsiaalvaldkond äh,, aga kus suurepäraseid tulemusi veel pole saavutatud. minu meelest on oluline, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ette nähtud innovatsioon ei läheks kaduma. innovatsioon tuleb panna meid teenima, selleks et uued meetodid, uued viisid välja kujundada. kui me võrdleme Euroopat näiteks Ühendriikidega, siis me näeme, et meie teaduskeskused on suurepärased, aga me jääme maha kiiruselt ja, äh, ja intensiivsuselt innovatsiooniahelas ja sellepärast on minu meelest väga oluline, et me territoriaalse koostöö raames toetasime seda, et need piirkonnad, kes ei ole veel nii-öelda nende suurepäraste seas, saaksid asuda sinna liikuma, see on siis äh, nii-öelda redel äh, suurepärasuseni, suurepärasuseni te äh, seda ERDF-i osas toetasite. nimelt, et kohustus on vähemalt üks protsenti aga kuni kümme protsenti vahenditest suunada ERDF-ist nendele koostöö aspektidele. see on selle koostöö tulemuseks, mis äh, on äh, seni ära tehtud Horisont programmi ja meie programmi vahel ja võib-olla äh, Oldrich, äh, sa võiksid arvestada ka mõningate nende aspektidega asi ei ole ainult äh, horisondis, aga meil on võimalus avada uus koostööperiood, äh, luua konkurentsivõimet, luua töökohti ja pikemas perspektiivis võiksid kujuneda välja regioonid, mis keskenduvad nii nagu praegugi teatud valdkondadele ehk teisisõnu spetsialiseeruvad mingisugusele konkreetsele valdkonnale. võib-olla natukene rohkem võiks siin olla sees neid asju, mille osas me territoriaalse koostöö raporti all juba hääletasime. ma vabandan, et ma nii kaua rääkisin, aga ma pidin südamelt välja ütlema, maha ütlema selle. suur tänu, saate isegi aru, et me oleme natukene loiud pärast neid, seda pika hääletusmaratoni komisjoni. härra Koipaitis Euroopa Komisjonist olen. ma tahaksin meie peadirektoraadi nimel tänada raportööri nende kasulike märkuste eest. me ei ole nõus kõikide muudatusettepanekutega, mis on esitatud neid oleks lihtsalt väga raske sisse tuua, näiteks mis puudutab territorialiseerimist, aga laias laastus on meil väga hea meel, et Regionaalasjade Komisjon Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamisele väga palju tähelepanu pööravad, härra Van Nistelrooy sellest ka rääkis. tuletaksin kolleegidele meelde, et komisjoni teenistused nii äh, teadusuuringute peadirektorist kui ka regionaalasjade peadirektoridest on äh, määruse tasandil teinud väga tihedat koostööd ja me oleme jõudnud äh, väga oluliste tulemusteni ka selle spetsialiseerumise tingimuse puhul, aga ka temaatilise kontsentratsiooni puhul, kus piirkonnad peavad konkurentsivõimele, teadusuuringutele, innovatsioonile teatud summad kulutama me panime kokku ka ühtse märgukirja, mis on ka parlamendi edastatud mitmeaastase äh, finantsraamistiku kohta, see on kahekümne kaheksas märgukiri ja annab väga palju, väga põhjaliku ülevaate selle kohta, kuidas omavahel sobivad kokku Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid tulevikus. suur tänu, ütleb härra esimees, härra Vlasak, teil on nüüd sõna selle arutelu kokkuvõtmiseks. suur tänu! aitäh! ma tänan kõiki, kes sellest arvamuse vahetuses osa võtsid. ma loomulikult märkisin teie mõtted üles. olen väga paljudega nendest nõus. asi ei ole ainult selles, et äh, saata demokraatlik sõnum ja tagada inimestele juurdepääs rahalistele vahenditele. asi on ka selles, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted võiksid sellest kasu lõigata ja et see muutuks igapäevaseks praktikaks. selles mõttes ma leian, et teaduse ühendamine praktikaga on käesoleva aja nõue. ma olen nõus ka kolleeg Rülega me ei saa abi jaotada igale poole, me peame rahalisi vahendeid suunama kontsentreeritult, selleks et saavutada maksimaalselt parim võimalik tulemus. me peaksime ära kasutama Euroopa mitmekesisuse ja piirkondade paljususe ja erisuse ma olen meeleldi nõus täiendavalt tutvuma Euroopa Komisjoni ettepanekutega ja selgitama seda, mida võib-olla Euroopa Komisjonil on natuke raske alla neelata, kuid ma usun, et olen võimeline saavutama vajalikke kompromisse, mis arvestaks siinkohal tehtud märkusi. tänan kõikide märkuste eest ja olen valmis edukaks koostööks. suur tänu teile äh, arvamuse koostöö ja kallid kolleegid, äh, ma tahaksin öelda veel nii palju, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuusteist juuli keskpäeval, kuueteistkümnendal juulil nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, viisteist, üle-euroopalise transpordivõrgu arendamine härra Vlasak. nüüd jällegi sõna siis teil. aitäh. ma vabandan Lamberti ees, et ma nii sageli sõna võtan. tema kui üldosa raportöör oleks ju ka võinud või pidanud sõna võtma aga kui me räägime üleeuroopaliste eh, transpordivõrkude väljaehitamise, siis tuleb öelda, et on vajalik eh, lahendada terve rida finantseerimisega seotud küsimusi. kas meil on piisavalt rahalisi vahendeid või seda arutelu ma ei tahaks siinkohal avada, aga ma tahaksin viidata sellele mida ma tahaksin sellesse arvamusse kaasata. minu arvates on olulisem senisest suurem paindlikkus liikmesriikide jaoks. minu meelest on oluline, et toimuks Euroopa Liidus arutelu nende prioriteetide üle, mis mõne, mis liikmesriikide arvates on olemas. ma arvan, et kavade ja projektide esialgset nimekirja ei tuleks vaadelda kui lõplikku ja tingimata on vaja siin kehtestada ka teatud tingimused liikmesriikidele. tahaksin rõhutada, et pole võimalik, et piirkondlikud ametkonnad peaksid vastutama nende programmide eest, see jääb nende pädevusest välja. Nad ei räägi läbi, räägi läbi nende projektide elluviimise osas, seetõttu ei saa nad nende eest ka vastutada ja ma tahaksin meelde tuletada, et alati tuleks arvestada liikumisriikide huvidega. ma saan aru, et neil on ka kindlasti oma kriitilisi märkusi osade projektide suhtes, kuid ma loodan, et neid märkusi võetakse arvesse ja kuulda. näiteks äh, minu suhtluse põhjal Tšehhi Vabariigi ametkondade tega andis mulle võimaluse arvamusse terve rida konkreetseid näeteid tuua. kui teil on aga oma liikmesriikides vastavaid kogemusi, siis saatke neid mulle ja ma arvestan nendega. suur tänu ja nüüd siis variraportööride kord. härra Matula, teil on sõna, palun. suur tänu, härra esimees ma teeksin kõigepealt mõned üldised märkused. loomulikult äh, me peame lähtuma mõttest, et äh, transpo-, Euroopa transpordivõrgustik peaks kujunema kõiki regioone ja liikmesriike hõlmavaks äh, transpordivõrguks, see on alus tasakaalustatud arengule kõikidele transpordiliikidele ja sellepärast on väga oluline, et me läheksime kaugemale praegusest killustatusest, mis nende võrkude puhul on vägagi selgelt nähtav, eriti hiljuti liitunud liikmesriikides. loomulikult on selle uue määruse eesmärgiks lihtsustada süsteemi ja seega on see minu meelest igati teretulnud valge raamat praegusel kujul see Euroopa ruumi äh, teekaart keskendub äh, konkurentsivõimelisele äh, tõhusale transpordisüsteemile ja see peaks olema siis transpordivõrkude jaoks pikaajaliseks strateegiaks, mis kestab vähemalt aastani kaks tuhat kolmkümmend, kui mitte isegi aastani kaks tuhat viiskümmend. osad aspektid lahendatakse Euroopa Liidu tasandil üldiselt ja praeguse transpordivõrgustiku puudujäägid, eriti piirialadel, kus võrgus on selged augud ja on tõsiseid probleeme kvaliteedi tagamisega ja infrastruktuurile juurdepääsu tagamisega liikmesriigid ja liikmesriikide vahel äh, tuleb transpordisüsteem panna toimima ka transpordiliikide vahel, tuleb tagada koostoimevõime. praegu äh, on tegemist täieliku lapitekiga ja me peaksime pigem siiski keskenduma sellele koostoimevõimele. transpordiliikide vahel peab olema äh, nii palju sõlmpunkte, kus on võimalik transpordiliigid kokku tuua, kui võimalik. meil on aga väga palju piirkondi äh, kõige viimastena liitunud liikmesriikides eriti. me peame keskenduma ka sellele, et vähendada äh, kasvuhoonegaaside äh, heitkoguseid transpordisektoris, eesmärgiks on seatud kärpida seda kuuekümne protsendi võime võrra ja siis seesama koostalitusvõime oluline on, et meie oma analüüsis sellele ka tähelepanu pööraksime. raportöör rääkis rahastamisest, seda ei tohi unustada, me ei räägi siin mitte ainult äh, äh, ühe sammu pidamisest teiste poliitikavaldkondadega, vaid pöörame tähelepanu sellele, et meil on ju ka Euroopa ühendamise mm, programm. rahvapartei on keskendunud sellele Euroopa arengustrateegia kontekstis järgmisteks aastateks. transpordikoridorides on, koridoridel on selles kõiges väga oluline roll mängida. Euroopa lisandväärtus peab just siit tõusma ja transpordiliikidel on ju üsna selge seos omavahel, ka liikmesriigid peavad panustama, peavad äh, tegema lisajõupingutusi ja tegelikult on see nende jaoks täiesti uus probleem sest et seni on liikmesriigid esitanud siseriiklikke või regionaalseid programme. nüüd on aga nende kohustuseks siis äh, integreeritud Euroopa Liidu tasandi projektidega välja tuua või vähemalt piiriüleste programmidega välja tulla. me tahaksime, et transpordivõrk äh, kujuneks selliseks, äh, mida saaks väga kiiresti luua äh, toetamaks äh, suuremat ühtekuuluvust vanade ja uute liikmesriikide vahel ja ida ja lääne vahel ja omavahel äh, ühendada ka saared ja saared ühendada mandriga. me tahame ju äh, ühtset turgu, aga ka transpordisektoris nii-öelda siseturgu. aga veel kord raportöörile tunnustusavaldus, ma olen veendunud, et tulevikus on meil veel võimalus neid arutelusid jätkata kui äh, me tuleme juba siis muudatusettepanekute juurde. loomulikult tuleb leida tasakaal regioonide õiguste ja kohustuste vahel. määrusega saavad nad nüüd rohkema vast-, suurema vastutuse, kui see oli varem ja loomulikult tuleb üle vaadata esialgne koridoride nimekiri, mis praegu on ainult suunaandev. aga selge on see, et üksikud juhtumid tuleb läbi vaadata, näiteks Alpi piirkond ja isoleeritud saare piirkonnad ning äh, koostoimevõime, koostalitusvõime ja koordineeritud areng peab olema samuti vaatuse all piiriülese infrastruktuuri väljakujundamisel. suur tänu! ilma mikrofonita räägib härra esimees ja annab sõna härra Postinarule, ma olen täiesti nõus raportööri härra Vlasakiga selles osas, et äh, see äh, määruse eelnõu tegelikult on päris hea alus äh, transpordi infrastruktuuri tulevaseks rahastamiseks ja arendamiseks. Euroopa Komisjoni dokument on teretulnud, see hõlmab endas uusi positiivseid aspekte, mis rajanevad praegustel suunistel, näiteks kahene õhutranspordimeetod siis äh, suunistele vastavate infrastruktuuri väljaehitamine ja siis äh, strateegilistest teedest äh, koosnev nii-öelda südamikvõrgustik. ja just nimelt sellele, läbi tänu sellele on sellist keskset võrku lihtsam edasi arendada, saab koordineerida tegevusi liikmesriikide vahel, kes selle, kes transpordikomisjonide äär, koridoride ääres on prioriteetseks on tõstetud äh, probleemid, mis seostuvad äh, puuduvate ühenduste ja kitsaskohtade tõttu äh, näiteks piiriülastes piirkondades on meie jaoks väga oluline. Nende probleemide lahendamine kindlasti panustab territoriaalsesse ühtekuuluvusse Euroopa Liidus ja piirkondades ja kindlasti aitab kaasa ka majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks ja see on ju ometigi meie komisjoni peamine eesmärk. oluline on ka ühenduste parandamine Euroopa Liidu naaberriikidega, mis aitab äh, transpordivooge äh, avada nii reisijate kui ka kaupade puhul ja see on see lisandväärtus, mis tekib nii kujuneb välja tõeliselt ühtne ja kõikehõlmav transpordisüsteem ja see läheb kokku meie ambitsiooniga interaktiivne transpordivõrgustik välja kujundada, kus on juurdepääsuvõimalused suuremad. mõned muudatusettepanekud äh, arvamuse eelnõus äh, täiendavad komisjoni ettepanekut äh, regionaalse koostöö ja regionaalpoliitika vaatevinklist on mõningaid muudatusettepanekuid, mis ma ei ütleks, ei ole küll läbimõeldud, kuid mille puhul ma arvan, et äh, nendega minnakse natukene kaugemale, kui äh, lubaks meie komisjoni pädevusvaldkond. kümme kuni seitseteist äh, härra Vlasak on ilmselt väga hoolikalt läbi mõelnud ja need võiksid olla ka kasulikud, aga mulle tundub, et see siiski ei lähe meie komisjoni pädevuse alla ja kui me hakkame selle asjaga tegelema, siis äh, mulle tundub, et me su-, võtame suuna vetele, mis, millest midagi ei tule head. aga me võime sellest asjast veel rääkida. ma arvan, et äh, see arvamus on väga hea ja esitan mõned ettepanekud äh, piiriüleste ja regionaalsete asjade kohta ja Euroopa koordinaatorite mõtte kohta aga üldiselt mulle tundub, et me oleme ära teinud äh, hea töö ja raportööri mõtted on äh, teretulnud, aitäh! suur tänu, härra Kirillov! härra Urgias. aitäh! kui me vaatame komisjoni ettepanekuid äh, ning äh, eesmärke, mis nende ettepanekute taga on, äh, siis näib, et meie komisjon võib öelda, et see, ta kiidab need ettepanekud heaks, sest tegemist on üsnagi tasakaalustatud ettepanekuga, mis hoolitseb selle eest, et meil on koostoimevõimelised ühendveod ja ma ei usu, et keegi, kellelgi oleks midagi selle vastu. samuti käib jutt prioriteetsetest projektidest, mis rajanevad ühistele huvidele. tahame eh, soos-, soosida neid projekte, millel on lisandväärtus. jällegi, kuidas saaks keegi olla selle vastu? ma arvan, et sellest aspektist peaksime me ütlema, et me oleme nõus, aga samas on tõsi ka see, et kui äh, kogu äh, meie peamine eesmärk on arvestada majanduslike, strukturaalsete äh, erinevustega, mis Euroopas eksisteerivad ja üritada integreerida erinevaid piirkondi, siis peaksin kolleeg, tahaksin kolleege hoi-, hoiatada, et meid võib ees oodata suur pettumus esiteks sellepärast, et meil ei õnnestu mitte kunagi muut-, muuta Euroopa kaarti. meil ei õnnestu mitte kunagi muuta neid koridore, mis on välja pakutud, meil ei ole õnnestu sinna teha mitte mingisuguseid olulisi muudatusi. mina olen ka transpordikomisjoni liige ning me juba oleme komisjoniga mõtteid vahetanud äh, sellel teemal ning oleme üritanud äh, avaldada äh, Äh, vastupanu nõukogu poolt tulevale survele. ning just nimelt nõukogu äh, poolne surve äh, mõjutab otsuseid ja prioriteetsete projektide valikut. arvestades seda, et aega muudatusettepanekute esitamiseks ei ole väga palju, arvan ma siiski, et meie kohus on saata väga tugev sõnum Äh, selles osas, milline on meie seisukoht, meie lähenemine, nimelt see, et me nõuame erinevate piirkondade tihedamat integratsiooni. me peame hoolitsema selle eest, et äärepoolsemad piirkonnad, äh, et nendega ka arvestatakse. me ei koosta siin mitte mingisugust soovide nimekirja, me ei ütle lihtsalt, et me soovime et äh, maanteed ehitatakse igale poole Euroopa Liidus, me üritame lihtsalt äh, Äh, korrata uuesti teatud põhimõtteid, nagu näiteks seda, et põhivõrkude osas äh, meil on vaja siiski ka ühendusi äärepoolsemate piirkondadega, saare piirkondadega ning ma arvan, esimees, et meie ülesanne on sellele tähelepanu juhtida. siis ma arvan, et me peame ka arvestama Transpordikomisjoni ja komisjoniga ja andma selgelt mõista, et meid ei, meile ei meeldi see, kuidas meid siiamaani on koheldud, kus meie muudatusettepanekud ja lihtsalt äh, lükati tagasi. meie äh, ülesanne on loomulikult äh, hinnata neid määruse ettepanekuid, mis me saame, see on osa meie tuhat, jah, aitäh esimees, tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest, mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, mille härra Vlasak on välja pakkunud, siis me toetame kodanikeühenduste osalust otsuste langetamisel, mis puudutavad Euroopa transpordivõrke samuti toetame läbipaistvust ja regionaalset arengut. Äh, määrus, mis puudutab neid suuniseid äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude arendamiseks, on väga hea äh, võimalus selleks, et suunata transport jätkusuutlikumale arenguteele väga oluline on see selleks, et saavutada jätkusuutlikkus nii majanduslikus kui ka keskkonna mõttes. transpordipoliitika on seotud ka teiste poliitikutega ja see on seetõttu väga hea võimalus reageerida nendele kohustustele, mis Euroopa Liit on võtnud liigilise mitmekesisuse kliimamuutuse vallas. transport äh, aitab parandada keskkonna, keskkonna olukorda ja samuti edendada keskkonnasõbralikku majandust üks äh, olulisi prioriteete transpordi vallas ähm, äh, äh, on need investeeringud, mis me oleme praegu teinud ja ma arvan, et me võiksime põhusamalt ära, tõhusamalt ära kasutada neid rahalisi vahendeid, mis meil praegu on ja mis kriisioludes on tõesti küllaltki piiratud Äh, need äh, vahendid, mis eraldatakse suurte äh, maanteede jaoks, võib-olla kõige paremad, me teame, et Euroopa sõltub endiselt väga palju naftast, naftaga ka kahjustab kodanike tervist, ümbritsevat keskkonda ning me leiame, et maanteede alla peaks jääma kuskil kolmkümmend protsenti ainult transpordivõrgust, nii et, et meil tuleks leida ka alternatiive, näiteks jõed, rongid Äh, teised transpordiliigid, äh, ka jalgrattad näiteks äh, see, see, nendesse valdkondadesse tuleb teha investeeringuid ja üha vähem tuleks kasutada autosid ja veoautosid nii tervise põhjustel kui ka keskkonna põhjustel meil on vaja parandada ka ühistransporti ja ei maksa unustada ka, et võib alati käia jala ja sõita äh, jalgrattaga, nii et, et äh, oleks äh, väga oluline, kui sellised asjad oleksid prioriteetsed, näiteks kas või Balkani riikides ja niimoodi saaksime tugevdada ka koostööd naaberriikide vahel, pannes rohkem rõhku koostöövõimele, ühendvedudele Äh, äh, erinevate transpordiliikide ühendamisele, niimoodi saaksime vähendada müra, saaksime vähendada kasvuhoonegaase, samuti parandada liiklusprobleeme. Äh, me peame arvestama iga projekti puhul nende kulude-tuludega Äh, eriti praegu, kus me oleme sellises kriisiolukorras, kus meil on probleeme rahastamisega, näiteks minu kodumaal Kreekas, kus meil on väga tõsine kriis ja me peame vaatama, mil määral tõepoolest äh, on äh, projektid, kõik need maanteed kasulikud, sest et nende maanteede jaoks läheb väga palju Euroopa rahadest, samas me ei pööra piisavalt tähelepanu rongidele ja äh, võib-olla me peaksime kasutama neid vahendeid just selliste äh, infrastruktuuride jaoks nagu trammid, metrood äh, ja jalgrattateed, see oleks keskkonna mõttes huvitavam, see aitaks luua ka töökohti ja me teame, et, et suured Prantsuse, Itaalia, Saksa ehitusfirmad on siin kõige olulisemal kohal ja võib-olla me leiame, et tuleks arvestada igal juhul ka keskkonnakaitsega tuleb arvestada äh, keskkonnamõõtmega, äh, teha tulude-kulude analüüs ähm, ning tugevdada ühtekuuluvust, äh, sidusust erinevate poliitikate, erinevate vahendite, erinevate programmide vahel, kui me tahame tõesti, et transport võimaldaks meil saavutada strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke ning oleks samas keskkonnasõbralik ja rahuldaks kodanike vajaduste, nii et, et me tahame, et arvestatakse nii ühiskondlikke, majanduslikke kui ka keskkonnakuludega iga projekti puhul. tahaksin samuti rõhutada, et üle-euroopalised transpordivõrgud äh, peavad puudutama ka saari ja kaugemaid piirkondi. meretransport, jõetransport äh, on äh, olulised mitte ainult lühikeste distantside jaoks, vaid saarte puhul näiteks on see ainuke võimalus, kuidas ülejäänud piirkondadega üldse ühendust pidada nii, ja muide, mitte ainult saare elanikud ei ole need, kes neid äh, transporditrasse kasutavad, vaid kogu Euroopa Liidu elanikud. nii et, et väga oluline on, et me lülitaksime siis ka transpordivõrkudes äh, rattateed, see võimaldaks vähendada müra ka, kasvuhoonegaase ja me ei ole küll nõus, et, äh, et siin tahetakse vahendeid sellele vähendada. see peaks olema üks prioriteetidest, nii et, et on igal juhul vajalik vaadata näiteks mida siin teha saab, igatahes me esitame ka muudatusettepanekuid. aitäh, kas komisjoni nimel soovib ka keegi sõna võtta? jah, palun. suur aitäh, esimees Äh, tahaksin tänada ka raportööri äh, selle raporti eest, mis puudutab äh, üle-Jaapuriste transpordivõrgustike suunitus, suuniseid. samuti tahaksin tänada variraportööre, nad kõik rõhutasid, et komisjoni ettepanek on suutnud pöörata tähelepanu just nimelt infrastruktuurile seoses ühisturuga ja samas on loonud aluse ka Euroopa Liidu ühtekuuluvuse tugevdamisele Äh, tahaksin teha kaks märkust, mis puudutavad seda raportit. Äh, mõlemad märkused on omavahel mingil määral seotud ja on seotud ka sellega, mida me selle eest, ettepanekuga üldse üritame saavutada me tahame äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude poliitikasse lülitada Euroopa Liidu laiemad eesmärgid, olgu need siis seotud Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga nagu tõhusus, majanduskasv, jätkusuutlikkus ja loomulikult peame arvestama ka sellega, et Euroopa Liidu territoorium on oluliselt laienenud. me tahame saavutada tõhusust ning äh, üle-euroopaliste transpordivõrgude poliitika on olnud, on juba viiskümmend aastat vana ja selle poliitika vallas on saavutatud suurt edu, aga selle praeguse raamistiku äh, üheks puuduseks on, et juhtimine, juhtimisega ei ole kõik korras, prioriteetide osas on puudujääke ning äh, Äh, ma arvan, et kõigi kodanike, kodanikud on tihtipeale selles poliitikas pettunud. Äh, kuidas olukorda parendada, meil on olemas praegune ettepanek, mis sisuliselt loob selle raamistiku äh, me teeme ettepaneku, et liikmesriigid ja Euroopa Liidu äh, institutsioonid äh, võtavad endale kohustuse põhivõrgud välja arendada äh, aastast kaks tuhat kakskümmend, need oleksid siis erinevaid transpordiliike ühendavad, hõlmaksid kogu, kogu Euroopat ning loomulikult arvestaksid ka keskkonnaga ja üritatakse siis võimalikult palju kasutada ka olemasolevat infrastruktuuri. Äh, tegemist on siis põhivõrkudega äh, ja need põhivõrgud tagavad siis selle, et kõik Euroopa piirkonnad sellest poliitikast ka kasu saavad. see on meie esialgne lähenemine, mida väga tugevalt toetas parlament ettevalmistavas et äh, staadiumis ning üldiselt toetasid seda ka transpordiministrid selle aasta märtsis. Mm, ma arvan, et äh, meil on siin kohustused, äh, mis oleme võtnud ja teiselt poolt me tahame saavutada ka paindlikkust, mida me oleme andnud liikmesriikidele ja projekti arendajatele. Äh, me soovime paindlikkust erandite osas ähm, ja kogu see er-, paindlikkus võib-olla võib õõnestada selle funktsionaalse põhivõrgu loomist ja üks äh, vahend, mida me saame siin probleemidest jagusaamiseks kasutada, on, et keskendume Euroopa Liidu äh, lisandväärtusele põhivõrgu puhul. Äh, komisjoni ettepanekust te näete, et see põhivõrk tugineb siis äh, Äh, sellele tööle, mida me tegime koos parlamendi ja transpordiministritega ning äh, arvestame siis kogu Euroopas ellu rakendatava transpordipoliitikatega. selline lähenemine võimaldab siis liikmesriikidel ja komisjonidel teha raskeid valikuid, äh, raskeid valikuid selles osas, kas midagi võrku lülitada või mitte Äh, see protsess tagab aga ka selle, et äh, kuna, kui me keskendume peamistele prioriteetidele, siis hoolitseme selle eest, et liikmesriigid tõesti suudavad ka kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks need põhivõrgud luua. niisiis äh, ma tahaksin teha ettepaneku, et kui tehakse muudatusettepanekuid, siis peaks neid hindama selle metodoloogia taustal Äh, nii et me ei koormaks põhivõrke selliste lõikudega, millel lihtsalt ei ole Euroopa Liidu lisandväärtust, äh, mida me aga üritame nendele põhivõrkudele anda ning mis puudutab nüüd äh, tulemuste saavutamist, nende põhivõrkude koridoride loomist, siis me, me loodame, et äh, see, muide, rahastamine ei ole mõeldud ainult nende põhivõrgu koridoridele, raha läheb vaja kogu äh, üle-euroopalise transpordivõrgustiku jaoks, aga mõningad äh, rahalised vahendid on suunatud just nimelt nende põhivõrgu koridoridele, selleks et koordineerida ja sünkroneerida asju ja tagada projektide parem elluviimine kogu Euroopa Liidus ja lõpetuseks tahaksin veel kord tänada raportööri raporti eest ja samuti tahaksin tänada komisjoni liikmeid väga positiivse suhtumise eest komisjoni ettepanekusse. suur aitäh, härra Vlasak, kas te soovite lõpuks veel sõna võtta? jah äh,. aitäh. ma ei hakka kordama äh, äh millised on üle-euroopaliste transpordivõrgustike peamised eesmärgid. me peame rõhutama Äh, kõiki neid äh, sõlmi, äh, lennujaamu, sadamaid, koridoride ühenduskohti, piiriüleseid ühenduskohti ja nõnda edasi. ärgem unustagem ka seda, et meie arvamus tugineb regionaalpoliitikale ning koostööle regionaalsete organitega ja seetõttu me tahtsimegi just koostada oma arvamuse, läheneda asjale oma vaatevinklist, meil on selleks täielik õigus. teiseks on samuti oluline, et me teeksime koostööd kohalike ehitusorganisatsioonidega äh, selliste suurte ehituste puhul on eh, mõju, keskkonnamõju hinnangud eh, väga olulised ja neid valmistatakse ette riiklikul tasandil. Neid eh, viivad läbi ministrid ja seetõttu on äärmiselt oluline koostöö kõigi vahel. samuti on väga oluline ühendada erinevad strateegiad ja nüüd ma tahaksin selgitada, miks mõned minu muudatusettepanekud on niivõrd üksikasjalikud me leiame, et me kõik, iga äh, parlamendisaadik äh, on pärit teatud regioonist äh,, kus me peame andma aru oma valijate ees. me peame andma aru, kuidas me oma tööd teeme ja ma ei saa äh, välistada, et see äh, minu tööd ei mõjuta, et see ei mõjuta meie tööd ja seetõttu palun saage minu lähenemisest aru ma tean, et meie komisjon ei saa tegeleda kõigega, minna igas asjas üksikasjadeni. aga kui me soovime äh, neid projekte tulevikus ellu rakendada, siis meil on vaja konkreetseid argumente ning meil on vaja sellesse kaasata ka juhtkomisjon, see tähendab siis transpordikomisjon. ning nüüd lühidalt veel ka kõigest sellest, mis puudutab keskkonda, müra vähendamist, CO2 heitmete vähendamist ja nõnda edasi. kõiki neid müratõkkeid, sii-, konkreetseid sildu, kõike seda tuleb väga hoolikalt kaaluda, sellepärast et sellel on rahalised tagajärjed Äh, üle-euroopalised transpordivõrgud peavad äh, kasutama võrdset lähenemist, see tähendab, et me ei saa äh, mõningate keskkonnakaalutluse tõttu ühel riigil lubada rohkem kulutada kui teistel, me ei saa lubada selliseid tohutu suuri erinevusi. ning lõpetuseks sooviksin ma, et me rahastaksime jätkusuutlikke ökoprojekte, äh, näiteks äh, ühistransporti suurtes linnades, aga ma kardan, et nendest vahenditest ei piisa. me peame keskenduma just nimelt Euroopa ühendamisele ja mitte võib-olla tõstatama siin äh, konkreetse linnatranspordiga seotud küsimusi. Need oleksid siis minupoolsed märkused ja jään ootama äh, tulevast koostööd ja teie tulevasi ettepanekuid. tahaksin teile teatada, et tähtaeg muudatuste esitamiseks on kuueteistkümnes juuli keskpäev. ja viimane päevakorra, päevakorrapunkt on minu arvamus, mis puudutab üldeelarvet ähm, aastaks kaks tuhat kolmteist, kõik osad. My... ja kui lubate, siis äh, ma tutvustaksin teile seda oma emakeeles, ütleb kõneleja. kallid kolleegid, tegemist on äh, siis meie arvamusega üldeelarve kohta aastaks kaks tuhat kolmteist, me oleme arutelusid teinud ka varem selle man-, läbirääkimiste mandaadi üle, sõnum on jäänud samaks, äh, regionaalne ühtekuuluvus on meie jaoks väga oluline, see loob töökohti ja tagab majanduskasvu Euroopa Liidu jaoks ja see tähendab seda, et regioonidesse tuleb investeerida selleks, et äh, regionaalsed ebatasasused tasandada ja et tagada territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus kolm koma kolm protsenti võrreldes peaks siis kulukohustuste summa suurenema ühtekuuluvusfondi puhul ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega suu-, võrreldes on siis üksteist koma seitse protsenti suurem eelarve ja kindlasti äh, komisjon üles näidanud püüdlust piirata täitmata kulukohustuste arvu. samas tuleb märkida, et komisjoni eelarvestus on seotud rangelt aastaga kaks tuhat kolmteist ning selleks eeldatakse, et eelnevate aastate maksevajadused on kaetud, mistõttu igasugune kõrvalekala tähendaks ebapiisavate maksete assigne-, makseassigneeringuid. komisjon peab äh, oma eelarve eesmärkides äh, arvestama erinevate strateegiatega, näiteks nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend, aga ka kolmepoolsete kokkulepetega. ainus organ, kellel on piisavat informatsiooni on Euroopa Komisjon. vastavalt komisjon on äh, teinud juba täna Koreperis oma ettepanekud äh, ja jällegi on ette nähtud natsionaalsed kärped. eelneva raportööri äh, taktikat järgides ma tahaksin äh, selle tühistada ja tulla tagasi nende arvude juurde, mille komisjon esialgu esitas oma eelnõus ja ma tuletaksin meelde, et meil on mandaat ettevalmistavatel läbirääkimistel ja poliitilised fraktsioonid on oma seisukohad väga selgelt välja öelnud. nüüd ma annaksin sõna variraportööridele. proua Kreel, palun. aitäh. ma toetan teie arvamust sõnaselgelt täna hommikul, kui siin oli kohal äh, eesistujariigi minister, siis oli meil arvamuste vahetus ja me rääkisime maksekohustuste signeeringuteks, sellepärast peame meie kui eh, Regionaalarengu Komisjon laskma endale meeldida seda, et meie selja taga langetatakse otsuseid, ma arvan, et seda olukorda on võimalik parandada. Eh, iseäranis aga siis, kui meil on juba projektid on juba käivitatud, aga komisjon ei maksa, sest äh, nõukogu pole valmis äh, makse assigneeringuteks, siis on see täiesti lubamatu. kui nõukogu ise omaenda vastu võetud arve ei usu ja teeb näo, nagu ta ei tea, millest on jutt, siis on tõesti erakordselt oluline, et et me taastaksime esialgse eelarveprojekti ja seda maksekohustuste osas täies esialgses mahus sest niisugustel keerulistel aegadel on muidu võimatu finantseerida eh, käivitatud projekte. suur aitäh, härra Van Nistelrooy, palun. aitäh ma olen Konstantsega täiesti nõus. Äh, me ei ole seda küsimust küll eelnevalt läbi rääkinud, kuid ma räägin äh, siin üldsuunistest ja ma tahaksin öelda, et see, mida meie nüüd tegema peame, on, et me peame nõudma, et eraldatakse äh, piisavalt vahendeid kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringuteks. vaatame, milles äh, Äh, kuidas see praktikas välja näeb, lihtsalt nõukogu tuleb kokku ja kärbib nii, kuidas talle parasjagu meeldib. see on tegelikult täielik hullumeelsus. aastate äh, kokkuvõttes eh, on meil olnud tegemist olukorraga, kus kasutamata vahendeid on eh, tagasi voolanud kassasse, liikmesriikide eh, kassasse, kes pole selle eest meid veel kordagi tänanud. hea küll, see pole olnud otseselt seotud meie komisjoni eelarvega, aga me räägime ikkagi sellest, et üldeelarve kaks protsenti summadest jääb kasutamata ja liiguvad tagasi ja me nii ei suuda me rahastada oma piirkondlikku arenguprojekte. me peame nõukogule täiesti selgelt ütlema, et kuulge, kas te ikka olete varasemast midagi õppinud. Te peate arvestama sellega, et te saite vahendeid tagasi ja järgmisel aastal, kui seda raha on vaja maksta, siis puudub igasugune valmisolek seda teha ja kui me arvestame, et tegemist on mitmeaastase finantsreemistiku viimase aastaga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis me peame arvestama, et me peaksime oma maksekohustused täitma. meil on endiselt veel vahend, äh, rahalisi kohustusi, mis äh, on aastast kaks tuhat üksteist üleval, ent siiani ei ole, ma näe kuskil valmisolekut neid ära maksta ja tegelikult äh, nõukogu, see tähendab siis liikmesriigid muudkui aga äh, tulevad läbirääkimiste äh, laua taha ja äh, hakkavad neid makstmisele kuuluvaid summasid vaidlustama ja siis on komisjon keerulises olukorras. Levandovski on meile seda korduvalt rõhutanud. ja ma arvan, et me peaksime oma nõudmisi teravdama. me peame selgelt Äh, ütlema, et kui meile ei anta mänguruumi ja kui senine olukord kestab, siis äh, on meil seda erakordselt raske Euroopa kodanikele selgitada. jah, loomulikult on võimalik inimestele selgitada, et kui te olete võtnud endale kohustuse, siis tuleb see kohustus ka täita, kuid ei ole võimalik selgitada seda, et kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda eelarvet vähendatakse, või kinni külmutatakse või kuidas seda iganes nimetatakse, eh, kuivõrd osade liikmesriikidel on keeruline oma kohustusi täita sellest saavad ka inimesed aru, aga samas püütakse meid süüdistada ja teha nägu, nagu meie oleksime siin Euroopa Parlamendina selle eest süüdi kuid me peaksime vaatama, milline on olnud selline nõukogu tegevuse süstemaatika ja kui nõukogu äh, pole valmis selleks, et äh, tõepoolest kinnitada, et olemasolevad arved tuleb ka tasutada, situatsioonis, kus varasemate aastate ülejääk on liikunud tagasi liikmesriikide eelarvetesse, siis minu meelest tuleb jutustada ära kogu lugu, mitte ainult äh, sobivad osad, mitte rõhuda selle, et jaa, Euroopa Liit on nagu äh, mingi äh, must auk, mis nõuab ja neelab järjest enam rohkem raha. see tähendab, et kui äh, meie ei saa sellest aru, sellest ei saa Euroopa kodanikud aru, siis on tegemist äh, Äh, ebaausa olukorraga ja me kaotame Euroopa kodanike silmis järjest rohkem usaldust. võib-olla saab seda kõike ka kenamini sõnastada. aga mina leian, et niisugusi nõudmisi, nagu rääkis Konstantin, tuleb rõhutada ja ma toetan ka teid, härra raportöör. härra Manka, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, Euroopa Liidu eelarve koosneb mitmest osast ja ainult üks osa nendest on komisjoni eelarve ehk teisisõnu kolmas osa. üks osa on parlamendi jaoks ja üks osa on nõukogu jaoks. Euroopa Kohtu jaoks oma osa. loomulikult täna me keskendume ainult kolmandale osale Äh, komisjoni osale, seal on ka Euroopa vahendid, aga selles on osas ka meie jaoks mõningaid olulisi osasid, ma tahaksin keskenduda kahele küsimusele nimelt äh, me läheme läbirääkimistele tõlgitud dokumentidega, aga kahjuks need ei ole tõlgitud meie emakeelde. ning äh, kirjalikud tõlgid teinekord tõlgivad neil läheb tõlgete tegemiseks kaks-kolm kuud, aga see on juba natukene liiga hilja. nii ei ole normaalne asju ajada. ja on väga võimalik, et kui me tahame oma emakeeles äh, lugeda mõnda väga olulist asja, siis meil seda ei ole võimalik õige, õigel ajal teha. teine asi on juhtunud mitu korda, et erinevad institutsioonid lasevad äh, dokumendid ära tõlkida oma tõlkidel aga teinekord äh, palgatakse sellest väljaspool tõlke. aga niimoodi kulutatakse raha, sellepärast et kõikidel institutsioonidel oma tõlketeenistus, mida võiks omavahel kasutada, minu meelest peaks mõni meie komisjon selle asjaga tegelema, ma ei tea, milline. aga võib-olla Kontrollikoda aitaks meid sinna suunas liikuda. Well, thank you very much. suur tänu, suur tänu kõikidele nende äh, heade märkuste eest. enne kui ma tänase istungi lõpetan, ütlen, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuusteist juuli keskpäeval. ja eelarve eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine juuli, ka keskpäev. suur tänu kõigile, istung on lõppenud.